fraktsioon on andnud mulle teada, et nad esitavad äh, vastavalt artiklile sada kuuskümmend üheksa Corbeti raporti kohta äh, dokumendi ja seda hääletatakse homme õhtul enne Corbetti arutelu algust. see oli siis minupoolne teadaanne ja nüüd me võime liikuda edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on proua äh, Poniatopoulos Kassitu raport, mis puudutab autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldust.